päevakorraga nüüd. meil on päevakorras inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumiste juhtumite arutamine. selleks aruteluks on meil tund aega, esimene alapäevakorrapunkt on Lõuna-Aafrika streikivate kaevurite massimõrv, esimesena saab sõna proua Kai-, de Kaiser. Euh, aitäh, president. see ei olnud tegelikult tragöödia, see oli täielik äh, massimõrv, seitsekümmend kaheksa tapet, äh, seitsekümmend kaheksa vigastatud ja üle kolmekümne tapetud, kolmkümmend neli tapetud, mina nimetan seda lihtsalt tapatalguteks. ja hämmastav selle hul-, juures on see, et tegu on nii-öelda sõbraliku riigiga, mis on äh, Ähm, võidelnud apartheidiga ja selle võitlusega olnud eeskujuks, aga isegi taolisel juhul peame me ikkagi tõtt rääkima. nagu president Zuma ise on öelnud, nii et äh, need äh, kaevurid, äh, kes võitlesid selliste ebarahuldavate töötingimuste vastu, võisid siiski oma õiguste eest seista. mida ma sooviksin, et Euroopa teeks? Aafrika riikidega suheldes me peame vaatama väga lähedalt ettevõtete sotsiaalset vastutust, kes seal tegutsevad. ja selles osas me peaksime siiski ennast tundma veidi ka vastutavatena selle eest, mis seal toimus. kallid kolleegid, me oleme kõik sellega ühes nõus, et me peame sellise inimõiguste rikkumise hukka mõistma, mis meenutab Lõuna-Aafrikale kõige pimedamaid tunde tema ajaloos. tihtipeale räägitakse Lõuna, Lõuna-Aafrika Vabariigist kui demokraatia mudelist, kui eeskujust, kuid kui me praegu vaatame, milline on kohtumõistmine, milline on õigusriigi põhimõtete järgimine, siis kahjuks ei vasta see sugugi meie ettekujutusele seitsmeteistkümnenda augusti traagilised sündmused on muidugi kahetsusväärsed, kuid me peaksime üldisemalt seda teemat vaatama, millised on pär-, milline on pärand aparteidist Aafrika, Lõuna-Aafrika Vabariigis, maavarade rikkus tegelikult tähendab suurt, suur, suure osa elanikkonnast elamist vaesuses ja me näeme ka siinkohal aparteidi pärandit, näeme, et ebavõrdsus suureneb ja uus kihistumine, mis põhileb, põhineb majanduslikul edasijõudmisel, on süvenemas. rahvusvahelised ettevõtted peavad võtma endale vastutuse ka konfliktide põhjustamisel. me peame keskenduma ka oma majandussuhetes inimõiguste ja teiste väärtuste järgimisele Lõuna-Aafrika Vabariigis, nii nagu ka mujal maailmas, ei tähenda demokraatia mitte ainult vabu valimisi, vaid ka sotsiaalset õiglust. aitäh! järgmisena härra Tanok. mikrofon. apartheidi lõpust on kaks kümnendit ja riik on palju edasi arenenud see on Aafrika suurim oma majandusega riik, on väga palju kasu saanud paljudest loodusvaradest, eriti kula, kullast, on ka Aafrikas olnud teenäitaja, mida ei saa olla, öelda tema naabri Zimbabwe kohta. see aga, millega sai hakkama politsei hiljuti, on riigis tekitanud ebastabiilse olukorra. seal peaks läbi viima täieliku sündmuste käigu uurimise ja juurdluse oma fraktsiooni nimel avaldan kaastunnet äh, nende perekondadele, kes surma said ning nendele ka, keda hiljem süüdistati nende mõrvas. Julius Meslema on aga ära kasutanud selle tragöödia valitsusvastase meeleolu tekitamiseks ja tema on suureks ohuks Lõuna-Aafrika väga äh, õrnale demokraatiale ning kogu regioonile, aitäh! aitäh! kahjuks tegin ma vea, ütleb president, järgmisena proua Verža. Äh, härra president, Kuual on ometigi üks kord kolmas koht, et sellest eksimusest pole siis midagi. kui me vaatame seda, millise, kui, millised sündmused üheksakümne neljandal aastal lootust äh, tekitasid kogu maailmas, me näeme, et tegelikult olukord praegu on äh, väga drastiliselt muutunud. Lõuna-Aafrika Vabariigist on saanud turumajandusel põhinev demokraatlik riik, kuid millise millise hinnaga, kui me vaatame, millises vaesuses elavad inimesed, kuivõrd keskend-, kuivõrd kontsentreeri-, kontsentreerunud on rikkus ainult väheste kätte, vaatame, milline on valgete ja mustade positsioonide vahel erinevus ja kõik see on tulnud väga raske hinnaga tuhanded kaevurid, valged ja mustad, nende saatus näitab äh, seda, milline on olnud selle riigi äh, demokraatliku süsteemi läbikukkumine. kaevurite töötingimused olid täiesti äh, vastuvõetamatud ja muidugi ka need repressioonid, mis järgnesid, on vastuvõetamatud me peame ainult äh, julgustama Lõuna-Aafrika äh, Vabariigi võime, president, võimusid ning president Zumat, et äh, tõepoolest õigusemõistmine päädiks õiglase ohtusega. ja loodame, et see tasakaalustatud resolutsioon aitab kaasa ka olukorra muutumisele selles riigis. Köszönöm szépen a következő felszólaló poszt. Suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab sõna härra Posselt, palun. härra president, ma olen väga tänulik, et me kõik oleme endale selgeks teinud, et tõesti tegemist oli massimõrvaga, nii nagu see on kirjas ka praegusel hetkel meie resolutsiooni pealkirjas, kui proua de Kaiser oleks olnud läbirääkimistel meiega nõus, siis oleks see sõna ka meil äh, tekstis sees, mitte ainult pealkirjas. mul on väga hea meel, et te seda nüüd tunnistasite. Lõuna-Aafrika Vabariik ei tohiks siin ennast petta, sellel kojal siin on selge seisukoht. me soovime Lõuna-Aafrikat toetada, Lõuna-Aafrika on meie jaoks väga tähtis majanduspartner ja poliitiline partner. see riik tõesti kannatas väga palju õudse apartheidirežiimi all ja meil, eurooplastel, on ka oma kaasvastutus siin. kuid täna tuleb meil hoolitseda selle eest, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtted ei läheks kaduma. kuid praegusel hetkel on kahjuks näha märke, et massimõrva puhul ei ole tegemist traagilise üksikjuhtumiga või õnnetusega, vaid et tegemist on suisa süstemaatilise allakäiguspiraaliga demokraatia puhul Öeldakse alati, et alla, alustage võitlust kohe, kui näete esimesi märke ja see on eri, sellel puhul eriti tähtis. suur tänu, härra Posselt! ja nüüd autorite nimel viimasena saab sõna proua Ujuland. Uh, aitäh, president! Eh, streikivate kaevurite pihta tule avamine ning kolmekümne nelja tapmine ja seitsmekümne kaheksa haavamine kuueteistkümnendal augustil oli äh, näide sellest, kuidas Lõuna-Aafrika võimud ei suutnud kontrolli all äh, hoida olukorda. see kohutav viga olukorra hindamisel on kaasa toonud täiendavaid demonstratsioone ja takistanud kompromissi leidmist. Äh, kaevurid on tagasi lükanud rahuleppe, mis kirjutati möödunud nädalal alla ametiühingute ning Lonmini firma vahel. taoline sündmuste jada nõuab, et Lõuna-Aafrika valitsus kõigepealt viiks läbi sõltumatu juurdluse, aga samuti ka reformiks töövaidluste lahendamise mehhanismi, et vastaks töötajate ootustele sealne sotsiaalne õiglus. Euroopa Liit omalt poolt aitab võidelda majandusliku ebavõrdlusega sellega, et kasutab standardeid importitud tootjatele. aitäh ja nüüd fraktsioonide esindajad. kõigepealt äh, härra Kaczmarek. Szanowni Państwo,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 on kahetsusväärne öelda, et äh, sellest riigist on saanud äh, ka niivõrd ohtlik riik, inimesed äh, põgenevad sellest riigist, kaasa arvatud need, kes olid aparteidi ohvrid. me peame avaldama survet riigivõimudele, mitte ainult selleks, et leida nende sündmuste põhjustajaid, vaid selleks, et välja juurida sellise vägivalla alus põhjused. me näeme, et lõhe vaeste ja rikaste vahel on äh, üha süvenenud, püütakse leida süüdlasi, kuid tegelikult on äh, kõik, äh, põhineb see kõik korruptsioonil ning poliitilisel ebaõiglusel, populismil ning natsionalismil. loodame, et see siiski nii ei jätku, aitäh. härra Cashman, palun. aitäh, president. ma tahtsin sama öelda nagu härra Tšanok, kes tabas naelapea pihta. ilma igasuguse kõhtluseta mõistan ma hukka kolmekümne nelja kaevuri tapmise, tegu on keerulise olukorraga. enne, kui need eh, tapmised toimusid, eh, oli kaevurite mõrvu ning turva- ja politseitöötajate mõrvu, mistõttu me peame hoidma ennast tagasi kiirete järelduste tegemisest president Zuma valitsus on öö, tegutsenud õigesti, me peame ära ootama sõltumatu juurdluse tagajärjed, aga peame alustama sellest, et välja juurida selle katastroofi põhjused, need on majanduslikud ja me peame nendega tegelema. ning nagu härra Tšanok väga õigesti ütles, peame me abistama koos so oma Lõuna-Aafrika partneritega sealse politsei koolitust. ma ei teinud ma ei osalenud siin läbirääkimistes, ma olin vastu sellele, et resolutsiooni pealkirja läheb sõna tapatalgud, sellepärast et see läheb vastuollu tegelikult selle sõltumatu juurdlusega ja see on, see on subjektiivne seisukoht. suur aitäh! härra Paška. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. tohutu vaesus, tohutu majanduslik ebavõrdsus eh, vaeste ja killukese rikaste vahel tekitavad suuri pingeid Lõuna-Aafrikas. Marikana kaevanduse sündmused on just ehe näide nendest pingetest. politsei brutaalne sekkumine on läinud maksma kümneid inimelusid ja kümneid inimesi on haavata saanud. Eh, kaevurite vangistamine tõi kaasa mujal töötavate kaevurite protestid. Eh, firma keeldus tsiviliseeritud dialoogist oma töötajatega ja see näitab, et sellised rahvusvahelised eh, firmad ei pea mitte millekski inimeste tööd ja keelduvad öö, ähm, loomast normaalseid töötingimusi. meie leiame, et vähemalt tuleb garanteerida öö, äh, juurdepääs õigusemõistmisele ja komposi-, ja kompensatsioon. suur aitäh! kuue nimel härra Murphy. aitäh! rahvusvaheline meedia on asja segasemaks ajanud tegelikult on siin küsimus ametiühingut, öeldakse, et siin on tegemist keeruka ametiühingute vahelise vaidlusega, tegelikult ei ole selles midagi keerulist. inimesed streikisid parema palga nimel, politsei niitis nad maha, osad tulistati siis, kui nad sündmuspanga, paigalt minema jooksid ja näitas kõik see seda, et see, need tapatalgud olid ettekavatsetud. see näitab, kui millisesse paremäärmusesse Zuma all valitsus on jõudnud. ning ärgem unustagem seda eh, NAC juhti, kes on suur osanik, üheksateist koma viis miljonit äh, maksis ta ühe väga väärtusliku pühvli eest, ülejäänud Lõuna-Aafriklased aga on Äh, nõus hambad ristis vaesuses ja kohutavates tingimustes töötama. president Zuma tuleb järgmisel nädalal Brüsselisse Euroopa Liidu ja Lõuna-Aafrika tippkohtumisele, mina olen seal demonstratsioonil esirinnas. suur tänu ja nüüd on meil kolm registreeritud kõnelejat, kõigepealt proua Verhaien, palun Rahvaparteist lugupeetud president, kallid kolleegid, vägivaldsed meeleavaldused, mille enne tapmist, kus juba surid kümme inimest ja vägivallakonflikt politsei ja kaavrite vahel kuuendal augustil, kus tapeti kolmkümmend neli inimest ja koos seitsekümmend kaheksa inimest haavata said, on tegelikult kõige verisem kokkupõrge apartheidi lõpust Lõuna-Aafrikas. selline vägivald tuleb hukka mõista, kuid selle põhjuseks on ka väga suured sotsiaalsed lõhed äh, riigis ja me peame tegelema põhjustega see juhtum näitab ka, et parem kriisi ohjamine, eriti just äh, äh, kordapidavates asustustes on väga tähtis. väga tähtis on, et läbipaistvalt läbi viiakse juurdlused ka legitimatsiooni kadumine sotsiaalpartnerite hulgas on endaga kaasa toonud korruptsiooni. Lõuna-Aafrika Vabaliitsus peab seepärast vastu võtma äh, samme selleks, et võidelda konflikti põhjuste vastu meil on vaja luua paremad õiguslikud tingimused, politseid on vaja koolitada ja peale selle on vaja ka sel-, selgelt äh, välja uurida, mis olid selle konflikti põhjused ja me peame oma partnereid toetama. suur tänu ja järgmisena proua Jaak Onsaari Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. viimased sündmused äh, Maringanas ei ole üksikjuhtum ja tegemist ei ole koloniaalajastu apartheidi pärandiga. tegemist on äh, sügavalt juur-, juurdunud pettumuse ja rahulolematusega ning me peaksime Lõuna-Aafrika juhtkonda üles kutsuma oma lubadustest kinni pidama ja pingu-, tegema jõupingutusi selleks, et vähendada sotsiaalset lõhet me teame, et Lõuna-Aafrika kõige suuremateks probleemideks on suureneva vaesus, tööpuudus, probleemid tööturul ja Lõuna-Aafrikal tuleb nüüd äh, keskenduda politse-, äh, poliitikate ja strateegiate elluviimise, nii nagu ka Maailmapanga juht Kim seda ütles oma viimasel visiidil Lõuna-Aafriklasse suur tänu, järgmisena kolleeg Preda, üks minut. ca și alți colegi sunt uh, evident îngrijorat de situația din Africa de Est. lugupeetud daamid ja härrad, ka mina olen mures olukorra pärast Lõuna-Aafrikas ja ka vägivalla pärast, mida kasutati kaevurite vastu, kes streikisid. jah, otse loomulikult äh, tuleb Lõuna-Aafrika kaevurite streigiõigusest kinni pidada. kuid teiselt poolt ma küsin endalt, et kas kaevurid ise ei riskinud äh, sellega, et nad astuvad lõksu, mille neile püstitas Julius Malema, kes oli arvatav äh, läbirääkija. sest äh, üleskutse kõikides kaevandustes ebaseaduslikult streikida on tegelikult ju ka üleskutse vägivallale see tõi endaga otse loomulikult kaasa selle, et sõjavägi ja politseijõud olid kõrgendatud valmiduses ja ma tõesti loodan, et lõppude lõpuks siiski talupoja mõistus võidab. suur tänu! ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja härra Kelly. aitäh! härra president, nagu juba öeldi, on tegemist äh, hirmsa äh, tragöödiaga, kolmkümmend neli tapetut ja vigastatuid. see näitab seda, kuivõrd raske on äh, üleminek kultuuriliselt vägivallalt demokraatiale ja me peame vaatama seda, peame vaatama seda ka selles valgus, mis on toimunud teistes riikides, kõik inimelud on väärtuslikud ning äh, surma põhjustajad peab äh, igati hukka mõistma. me peaksime aitama valitsust äh, selles, et varade ümberjaotamine toimuks selles riigis õiglasemalt ja samuti peaksime tagama selle, et ettevõtted, kes seal tegutsevad, ka oma sotsiaalset vastutust kanda võtaksid. ja me peaksime ka tagama selle, et ametiühingud peaksid rahvusvahelistest normidest kinni. aitäh, nüüd Corina Kretsu, palun see Marikana juhtum on pärast aparteidi üks kõige vägivaldsemaid sündmusi Lõuna-Aafrika Vabariigis. samas leian, et uurimine, mis algatati äh, nende kolmekümne nelja inimese surma järel, see peaks äh, siiski äh, keskenduma eh, politseinikule, kes, politseinikele, kes olid selle vägivalla algatajateks. nii et me soovime sõltumatut uurimist, sest muidu võib vägivald uuesti puhkeda ja tahaksime ka meenutada Lõuna-Aafrika võimudele, et nad pidid tagama võrdse kohtlemise kõigile. kiitoksia, puhemees. aitäh, president ede-, Lõuna-Aafrikast tulnud öö, augustikuised uudised kaevurite tulistamise kohta olid šokeerivad. kuidas ometigi on võimalik, et rahulik demonstratsioon, rahulik streik ühtäkki lõpeb politsei tulega? kui ma ei oleks näinud uudiste saadet, siis võib-olla ma oleks kahelnud, et kas see saab olla päris nii-öelda maailm, kas see tõesti niimoodi seal on, sellepärast et viimasel ajal on ju Lõuna-Aafrikast tulnud uudised üsnagi positiivsed. mis me peaksime siis ette võtma? Euroopa Liit kindlasti peaks nõudma põhjalikku juurdlust kogu selles asjas, aga sellega ei tohiks asi lõppeda, me ei saaks piirduda vaid teistele nõudmiste esitamisega, minu arvates proua Ashton peaks paik-, pakkuma ka abi töökeskkonna parendamiseks ja selle uurimiseks, mida õnnestuks ära teha ja kuidas Euroopa Liit saaks aidata. Most a bizottság nevében Vassiliu biztos asszony következik. Nüüd äh, proua Vassiliu komisjoni nimel. aitäh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, äh, kõrge esindaja Ashton külastas äh, Lõuna-Aafrika Vabariiki mõned päevad pärast äh, Marikana sündmusi. see tragöödia ei puudutanud mitte ainult Lõuna-Aafrika Vabariiki, vaid inimesed kogu maailmas on jälginud need, neid traagilisi sündmusi ja me oleme avaldanud kaastunnet kaotatud elude pärast. proua Ashton äh, arutas neid sündmusi süvitsi kõigi äh, Lõuna-Aafrika võimude esindajate, kaasa arvatud välisministriga, äh, samuti äh, siseministri ning hiljuti ametisse nimetatud Aafrika Liidu esimehega. me tervitame seda, et president Zuma on algatanud sõltumatu uurim-, uurimise ja on loonud äh, ministeeriumide vahelise komisjoni selle uurimiseks. proua Ashton ütles ka Lõuna-Aafrika partneritele, et Euroopa Liit jääb suure huvi ning tähelepanuga jälgima äh, menetlust ja järeldusi. president Zuma äh, komisjoni juhib pensionile jäänud ülemkohtu esimees. ja see ministeeriumide vaheline komisjon, mille samu, mis loodi samuti president Zuma äh, algatusel, pakub äh, ohvritele, nende perekondadele abi ning püüab äh, tegeleda küsimusega, kuidas tagada stabiilsus kaevandussektoris me ei tahaks praegu spekuleerida tulemuste osas kuid äh, meiegi arust on oluline keskenduda mitte ainult asjaoludele, nende sündmuste asjaoludele, vaid äh, ka põhjustele, aitäh. suur tänu. kuus äh, resolutsiooni on laekunud, nüüd arutelu lõpeb ja hääletamine leiab aset pärast arutelusid